nii et äh, palun võtke kõik istet ja seadke end valmis. kõigepealt esimene hääletus, härra Sikerski raport, otsetoetuste kohandamise määr kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. tegemist on äh, ühe hääletusega, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. Where do I see you?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 Come on. I think we can. Uh, okay. Yeah. Okay. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmine hääletus. Maria Neuchli raport Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks kõigepealt me hääletame alternatiivset resolutsiooniprojekti, kes on poolt, andke käega märku. vastu. erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletamine on alanud. Ah, against? Shit. And the vote is closed. hääletamine on lõppenud ja on tagasi lükatud. Now, colleagues, you now come. kolleegid, nüüd äh, osade kaupa hääletused, kõigepealt paragrahv üks, originaaltekst, esimene osa, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollin üle. hääletamine on alanud. Is... hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nüüd paragrahv kaks kahes osas, nimeline hääletus esimene osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja samuti vastu võetud. nüüd paragrahv viis, kahes osas, esimene osa, andke märku, panen kätega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuus, algtekst poolt, vastu erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv üheksa, hästi, kontrollime üle, paragrahv kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. paragrahv üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. üksteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv kaksteist ka-, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud ja kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. paragrahv kolmteist, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. paragrahv kakskümmend neli, samuti nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kakskümmend kuus kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud paragrahv kolmkümmend üks kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. hästi, kontrollime üle, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nüüd edasi paragrahv kolmkümmend viis paragrahv kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nüüd edasi paragrahv nelikümmend kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletud, samuti vastu võetud ja kolmas osa nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nüüd edasi paragrahv nelikümmend üks, kolmas osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, samuti vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv nelikümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd paragrahv viiskümmend kaks, neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. neljas osa. Now part four. By show of hands please. neljas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv viiskümmend kolm. nimeline hääletus. hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. paragrahv viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv viiskümmend üheksa kolmes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. hästi, kontrollime üle, paragrahv viiskümmend üheksa, kolmas osa, hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud selge enamusega. nüüd edasi äh, paragrahv kuuskümmend, äh, imeline hääletus, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. paragrahv kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv kuuskümmend seitse, jällegi nimeline hääletus, hääletamine on alanud The vote is closed.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 erapooletud, vastu võetud. paragrahv seitsekümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. hästi, kontrollime üle seitsekümmend kolm, hääletamine on alanud. The vote is closed and it is carried hääletamine lõppenud ja vastu võetud. Äh, paragrahv seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv seitsekümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. paragrahv seitsekümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nüüd edasi äh, põhjenduste punkt äh, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduse punkt äh, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi G poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. L kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. põhjendus N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus O kaks osa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus P äh,, vabandust, teine osa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nii, põhjendus P kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, samuti vastu võetud. põhjendus EV poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nüüd me hääletame komisjoni resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. ja õnnesoovid äh, raportöörile äh, proua Noihlile. kallid kolleegid, ma avaldan tunnustust proua Noihlile. kolleegid, aga läheme edasi järgnevate raportitega, järgmine proua Moskva raport intellektuaalomandi õigused kolmandates riikides, äh, lõige viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kolmteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. samuti vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitseteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud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 vastu võetud. lõige kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nüüd äh, kolmkümmend seitse lõige poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt üks kahes osas, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul nimelisele hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. ja nüüd veel viimane raport, härra Svoboda raport, intellektuaalomandi õiguskaitse ja Euroopa Liidu tegevuskava kõigepealt lõige seitseteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nüüd lõige kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud samuti vastu võetud. lõige kolmkümmend üks, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. lõige viiskümmend seitse, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud samuti vastu võetud. nii, kolleegid, ja nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see on vastu võetud. kallid kolleegid, me peatame hääletuse kuni kella kaheteist kolmekümneni, kuid äh, vahepeal pöördub meie poole Mongoolia president.